ka proua Hennis Plašardile. Äh, ma oleksin ta tahtnud ka härra Tuski äh, tänasel äh, kohtumisel näha, seda, see kahjuks ei olnud aga võimalik ja seetõttu esindab nõukogu täna proua Hennis Plašart ja palun, teil on sõna aitäh, president, lugupeetud parlamendisaadikud, volinikud. kahekümne kolmas juuni kaks tuhat kuusteist läheb ajalukku kui päev, mil Ühendkuning, mis raputas Ühendkuningriiki ja Euroopa Liitu. suurem osa Suurbritannia vali, valijatest avaldasid soovi lahkuda Euroopa Liidust. pärast seda referendumi tulemust, mida me austame, Äh, valitseb meie ridades sügav kahetsustunne, aga samuti otsusekindlus näidata üles ühtsust oma reaktsioonis. aga tahaksin rõhutada seda, et täna esindan ma kogu nõukogu, kõiki kahekümne kaheksat liikmesriiki kuni selle ajani, kuni Ühendkuningriik ametlikult lahkub, seniajani aga on Ühendkuningriik nõukogu liige kõigi õiguste ja kohustustega, mis sellest tulenevad Ühendkuningriik on olnud Euroopa Liidu lugupeetud liige tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmest, kolmandast aastast alates, teinud koostööd liikmesriikide institutsioonidega selleks, et luua ja tugevdada äh, turvalist ja äh, heal järjel olevat Euroopat. Äh, referendum on veel ahmeks Euroopa ajaloos ajalugu ja geograafia on midagi, mida ei saa muuta. Ühendkuningriik on ja jääb alati Euroopa riigiks me jagame samu väärtusi, meil on samad lootused ning me jätkame ühiselt tegutsemist partnerite ja liitlastena. teisisõnu, meie kõigi huvides on hoolitseda selle eest, et tulevased suhted meie vahel oleksid konstruktiivsed ja vastastikku kasu toovad. tahaksin ühe asja väga selgeks teha, mitte keegi, mitte keegi ei saa kasu pikale veninud poliitilisest ummikust. praegu on pall Briti väljaku poolel ja me loodame, et nad peatselt eh, midagi teevad. samas me peame Ühendkuningriigile andma ka aega eh, langetada vajalikke otsuseid selleks, et me saaksime tõepoolest edasi liikuda. teisisõnu, meil on praegu vaja rahulikkust ja kainet mõistust härra president, tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendast aastast alates on Euroopa Liit arenenud edukalt, on üheldanud Ida- ja Lääne-Euroopa ning on viinud suuri, pikima rahuperioodini meie mandril. Euroopa Liit on olnud liikumapanemaks jõuks, mis on ühendanud Euroopa rahvaid, kõi-, kõiki nende tugevusi ja kõik, kogu nende mitmekesisust Äh, mitte kunagi varem pole meil olnud nii palju vabadust, nii palju jõukust ja nii palju stabiilsust. miks äh, ohverdavad inimesed oma elu Ukrainas, kandes äh, Euroopa Liidu tähekestega käesidet? miks inimesed Lähis-Idast tulevad paatides meie rannikule? just nimelt nende põhiväärtuste pärast, mis meid ühendavad, põhivabaduste pärast, mis meid inspireerivad ning äh, nad usuvad, et kui inimene annab endast parima, siis ta siin tõesti saab edasi liikuda ja kui ei, siis ei jäeta teda sellele vaatamata maha. Äh, need saavutused ei ole kuhugi kadunud ja me saame olla uhked, et oleme neisse panustanud, aga miski pole pöördumatu, miski pole vältimatu. referendumi järgne šokk peaks olema äratuseks meile kõigile. meeldib see meile või mitte Äh, suure osa äh, Briti valijate meele, meelsust jagavad äh, paljud inimesed ka teistes liikmesriikides, nii et, et me peame tegutsema paremini. me peame intensiivistama jõupingutusi, meil on vaja tõhusamat ja palju veenvamat Euroopa Liitu. on selge, et globaliseeruvas maailmas seisab Euroopa silmitsi suurte väljakutsetega jah, meil on vaja Euroopa Liitu, mis kaitseb oma piire ja kontrollib rännet, Euroopa Liitu, mis loob majanduslikke võimalusi kõigile kodanikele, Euroopa Liitu, mis ohte ohjab. meil on vaja Euroopa Liitu, mida ei nähta kui ohtu riiklikule identiteedile, vaid kui meie identiteedi laiendust Euroopa Liitu, mida ei nähta kui bürokraatlikku sekkujat, vaid kui protsesside soodustajad. ebameeldiv tõde on aga see, et Euroopa tervikuna, aga ükski liikmesriik üksi eh, ei saa ennast isoleerida maailmas toimuvast ning me peame toime tulema nende tormiliste sündmustega, mis maailmas aset leiavad, nii hästi kui võimalik, sest muidu see rahu ja stabiilsuse regioon, mille meie aastate, aastakümnetega oleme loonud, Äh, kukub kokku ja siis oleme süüdi selles ainult meie ise. härra president, meil on vaja ühtsust, sellepärast et geopoliitilised pinged ja Euroopa ümbruses aset leidvad konfliktid jätkuvad ja neid tuleb juurde meil on vaja ühtsust, sest terroristid ei kõhkle meid ründamast. meil on vaja ühtsust selleks, et kontrollida rändevooge, kes, äh, kes tulevad Euroopa poole ja ühe asja tahaksin veel selgelt välja öelda. mitte ükski Euroopa riik ei suuda nende väljakutsetega üksi toime tulla. Need väljakutsed on lihtsalt liiga keerulised ja need ei tunnista riigipiire. jah, eh, osalt on probleemid ka Euroopa-sisesed, me peame veenma Euroopa kodanikke, et ühtsus on parim valikuvõimalus Äh, äh, deklaratsioonid ja järeldused, äh, nendest ei piisa, me peame tegutsema. killustus on midagi, mis on paljude jaoks nüüd juba vastuvõetav ja see peaks panema meid kõiki muret tundma ja tegutsema. ei ole mitte mingit põhjust, et me suhtuda asjasse fat-, fatalistlikult, me oleme ühiselt endiselt tugevad, ühiselt oleme äh, endiselt nende väärtuste propageerijateks nagu vabadus, demokraatia, äh, turupõhine majandus, aga oleks äh, rumal alahinnata neid väljakutseid, mis meie ees seisavad. härra president, referendumi tulemus on tekitanud enneolematu olukorra. paljud Ühendkuningriigid ja paljudes teistes liikmesriikides on ebakindlad tagajärgede osas. kõigi huvides on, et meil oleks selgus, mis edaspidi juhtuma hakkab, seda selgust on vaja var-, peatselt samas tuleb meeles pidada, et meil on olemas reeglid, kuidas äh, korra äh,, nagu kord ja kohus selliste asjadega tegeleda. artikkel viiskümmend Euroopa Liidu lepingus paneb paika menetluse, mida tuleb järgida, kui liikmesriik otsustab Euroopa Liidust lahkuda. Euroopa Liit on valmis alustama läbirääkimisi kiiresti, aga Ühendkuningriikide valitsus on see, kes peab käivitama artikli viiskümmend ja läbirääkimised saavad äh, alata alles siis, kui Ühendkuningriik on seda teinud vahepeal tuleb meil aga ühte-teist teha. referendumi tulemus eh, ei tähenda kindlasti mitte seda, et ohud ja väljakutsed, millega me silmitsi seisame, on kuhugi kadunud. ei tähenda see seda, et iga riik suudaks paremini hakkama saada omaette ja mitte eh, eh, liidu osana. see ei ole tõsi kui Ühendkuningriik tahab tõepoolest lahkuda, siis kahekümne seitsme liidu liikmesriik jätkub, liit jätkub ühiselt me saame ja suudame lahendada ühiseid väljakutseid, luua majanduskasvu, suurendada jõukust ning hool-, tagada turvalise keskkonna meie kodanikele. seda ootavad meilt Euroopa kodanikud ja täiesti õigustatult institutsioonidevahelised arutelud konventsioonide ja lepingute üle on äh, diplomaatide ja juristide paradiis. kodanike jaoks on need nuhtluseks, nii et, et meil on lihtsalt vaja äh, Äh, äh, käised üles käärida ning kasutada kõiki vahendeid, mis meil on. Äh, ja, ja loomulikult ei ole alati kerge kokku leppida selles osas, mida me peame tegema. kindlasti on väga raske koostööd toimima panna, aga me peame edasi liikuma, sest kui me seda ei suuda teha, siis seame ohtu selle jõukuse ja heaolu, mis meil siin on ning see, härra president, oleks hooletu lõpetuseks, nõu, ülemkogu tuleb kokku mõne tunni pärast, nagu te aru saate, ma ei saa ette ennustada, mida seal täpselt otsustatakse, seega ma ei saa üksikasjalikumalt rääkida järgmistest sammudest, aga ma kuulan tähelepanelikult teie arutelusid, teie, president Schulz, saate täna esineda ülemkogu liikmete ees ja edasi anda äh, selle resolutsiooni sisu, mis täna parlamendis vastu võetakse, aitäh! suur aitäh, lugupeetud nõukogu esindaja, nüüd annan sõna komisjoni presidendile härra Junckerile. austatud äh, härra president, äh, austatud nõukogu eesistuja, daamid ja härrad. Teie parlament, lugupeetud president, hakkab arutama Euroopa tuleviku üle ning Ühendkuningriigi koha üle Euroopas või Euroopa Liidu ka seoses. täna hommikul on mul olnud palju kohtumisi. oli mul palju kohtumisi ette nähtud, aga otsustasin tulla siia parlamenti, sest et ma leian, et minu koht on siin. Äh, meie Briti sõbrad rahvahääletusele oma arvamust avaldasid ja on ilmselge, et enamuse äh, soovi tähendab seda, et me peame austama seda, me peame lähtuma demokraatiast, demokraatia austamisest ning me peame kinni pidama sellest, mis valiti otsustati. That's the last time you are applauding here. <laughs> see on viimane kord, kus teil siin on võimalus äh, plaksutada. And to some extent I am ja mõnes mõttes ma olengi üllatunud, et te üldse kohal olete. võitlesite ju lahkumise eest Briti rahvas toetas seda lahkumist, mis te üldse olete siin saalis? niisiis äh,, Briti rahvahääletus äh, on miski, mida me peame austama. ma ei julge ütelda, et olen demok-, Kroatia sõber, sest et vastasel tuleks seda tõestada, aga me peame igastahes austama Briti kodanike valikut oma arvamust nad väljendasid ning ka tagajärjed kaasnevad sellega. seega tahaksin nõuda selgitust, mitte nüüd kohest, sellepärast et Briti süsteem on keerukam, kui me seda arvame, leidis aset hääletus, siis eh, kõhklused, aga nüüd eh, tuleb sellest omad järeldused teha. ja Lord Hill tõelise demokraadina seda ka tegi ja ma loodan, et äh, ka teised arvestavad Briti rahvahääletuse tulemustega. ma lugesin, et äh, parlamendi president, fraktsioonide esimehed, välja arvatud mõned üksikud, reageerisid äh, emotsionaalselt Briti hääletuse tulemustele, jah. kuid see küsimus ei ole ainult äh, mõistusega seotud. jah, me peame jääma kaine mõistuse juurde, kuid kui me oleme kurvad, äh, siis meil peab olema võimalus seda ka väljendada ja mina tunnen kurbust pärast Briti hääletust ja seda ma ei varja. kuidas ütelda, tegemist ei ole liigse emotsionaalsusega, vaid see on minu sügav veendumus. ma oleksin soovinud, et eh, Suurbritannia oleks alati meiega olnud, aga otsustati teisiti ja me peame sellest omad järeldused tegema. ma pöördun Ühendkuningriigi valitsuse poole. hommikupooliku eh, kohtume ka peaministri, kes endiselt on minu sõber ja ka britid on endiselt eh, minu sõbrad ja ma nõuan temalt, et äh, ta võimalikult kiirelt asja selgeks teeks, me ei saa jääda selliseks, äh, sellisesse jätkuvasse segadusse pikemalt. ma ütlesin, et ma olen kurb. olgugi, et tundub, et äh, tundeid enam ei hinnata poliitilises elus, siis siiski ma ütlen selle välja, sest et ma ei ole äh, robot, ma ei ole bürokraat või tehnokraat. Vous êtes des bureaucrates. Moi, je ne suis pas un bureaucratique, je ne suis pas un technocrate. La commission. Teie olete äh, büroexitid, aga mina ei ole bürokraat, me toon, valimised on olnud, toimunud demokraatlikult, me näeme, et tulemused on olnud sellised, mis meile ei meeldi, aga me oleme inimesed, ma ei ole masin ega robot, ma olen inimolend, ma olen eurooplane ja mul on õigus ütelda välja, mis tunded minus tekitab Briti mm, hääletus. ma sooviksin, et Ühendkuningriik oma seisukoha selgeks teeks, mitte ilmtingimata täna ega homme hommikul kella üheksaks, aga kiirelt. me ei saa sellises pikemas perspektiivis jääda ebaselgesse olukorda ma ei ole ka finantsturgude ori, aga ma jälgin seda, mis seal toimub. Teie olete võib-olla, mina mitte. aga eh, turud ikkagi näitavad, milline on üldine eh, seisukoht. nii et ma sooviksin, et Ühendkuningriik oma olukorra selgeks teeks. ja ma ei tahaks, et eh, tekiks e, mulje, et võib-olla toimuksid kuskil salajased läbirääkimised äh, ette tõmmatud kardinate taga Ühendkuningriigi esindajate, liikmesriikide valitsuste, volinike ja peadirektorite vahel. ma keelan, ma keelan ära äh, volinikele Briti võimude esindajatega rääkida äh, Äh, lahkumise või jäämise teemadel. ma ütlesin kõikidele peadirektoritele, et mingisuguseid eelnevaid arutelusid ei tohi toimuda Briti esindajatega. ei mingit teavitamist sellisel juhul ka, ei mingisuguseid läbirääkimisi. Nous avons perdu. me jäime kaotajateks äh, Briti referendumi tulemusena ning äh, Äh, üks osa, mis läks kaduma, asutajariikide on üks oluline osa mängida Euroopa Liidus, aga äh, olgugi, et nad on projektiga algust teinud, ei ole nemad ainusad, kes seda edasi viivad. uued liikmesriigid on teiseks osaks jällegi. Nemad on ka täisväärtuslikud liikmed ja ma tervitan siinkohal äh, lepitamist ning ühtsust Euroopas ka geograafilisel ja muul maal. tere tulemast kõikidele uutele liikmesriikidele! Le vote britannique Eh, Briti eh, rahvahääletus aga eh, nüüd lõikas ära ühe meie arvukatest tiibadest, mis aitavad meil lennata, aga me lendame edasi, me lendame edasi nende horisontide poole, mis on Euroopa omad ning mis ühtivad kogu maailma omadega. Need, kes meid kaugemalt jälgivad, tunnevad muret. olen kuulnud mitmeid juhte mujalt väljendamas oma muret. Nad kardavad, et Euroopa, nad äh, tunnevad muret selle äh, tee üle, äh, mida mööda Euroopa hakkab käima, nii et me peame arvestama ka sellega, et meid kaugemalt jälgitakse. meie lend aga jätkub. mitte küll äh, äh, suvalise seikluse poole, vaid ettemääratud eesmärkide poole Eh, mis johtuvad eh, paljude eurooplaste eh, tahtest. meie lend jätkub ja olgugi, et meie hoogu Briti hääletus on pidurdanud, peame me edasi liikuma nende eesmärkide poole, mis on meie ühised ja tegema seda uuenenud ambitsioonide põhjal. kujutage ette, et komisjon ei oleks välja tulnud kümne prioriteediga ning et parlament mida parlament äh, suure enamusega toetas. mis me siis võiksime ütelda oma Briti sõpradele? muidugi mõista oleks tegemist komisjoni programmiga, kas siis pärast Briti rahvahääletust teeme me lõpu oma jõupingutustele, mida üldiselt tunnustatakse, aga alati ei hinnata ja mille eesmärgiks on äh, tagada demokraatia kogu Euroopas. ei, me jätkame ja võitlus selle nimel, eh, eh, mida nimetatakse punaseks lindiks mujal, me jätkame võitlemist bürokraatia vastu Euroopas. komisjon on ütelnud, et sotsiaalne Euroopa eh, saab taas enda kätte auväärse koha. me oleme läbi viinud laialdased konsultatsioonid sotsiaalõiguste üle. kas Briti hääletus peaks äh, meid pidurdama. ei, Euroopa peab muutuma sotsiaalsemaks ja seda ta, ta teeb. Nous avons mis fin en tant que collège. kolleegium lõpetas ära pimeda ühepoolsuse, äh, mis tähendas seda, et ainult kasinus saab olla vastuseks sotsiaal- ja finantskriisile ja ma julgen ütelda, et me oleme muutnud paindlikumaks selle sõna auväärses mõistes äh, stabiilsuspakti integratsiooni. kas te soovite tõesti, et pärast Briti hääletust me äh, tuleksime tagasi selle olukorra juurde, mis valitses enne meie komisjoni ametisse asumist. ei, stabiilsuspakti tuleb kohaldada targalt ja arukalt ja seda me teeme. me käivitasime Energialiidu projekti, kas te tõesti soovite, sest et kõik ütlevad nüüd, et kõik tuleb ära muuta, täpsustamata, mida siis täpselt. kas te tõesti soovite, et me ka äh, katkestaksime selle äh, kogu meie kontinenti puudutava jõupingutuse, mille eesmärgiks on suurendada meie sõltumatust Venemaast ning tagada energiatarnete turvalisus kogu Euroopas? ei, me jätkame sellel teel. me tahame moderniseerida Euroopat, seda me oleme korduvalt ütelnud ja see on ka põhjuseks, eh, miks me algatasime väga ambitsioonika projekti, mis puudutab Euroopa digitaalset tulevikku. kõik tuleb nüüd ära muuta, kas ka seda? ei. komisjon, ma luban teile, jätkab sellel teel, mida mööda me oleme hakanud kõndima parlamendi nõusolekul meie mandaadi alguses. kõik ütlevad, et kõike on vaja muuta ja täpsustada, aga mida komisjon, aga näeb tänu parlamendi toetusele ta siiski saab jätkata äh, edasiliikumist mööda seda töö, teed mööda, mille kasuks me otsustasime kaks tuhat neliteist. ei tohi muuta põhilist, ehk siis seda, et Euroopa on rahu ja tulevikuprojekt ning äh, ma annan lubaduse teie ees, ma ei ole ei väsinud ega haige, nagu võib ajalehtedest lugeda, Saksa ajalehtedest. tundub, et nüüd on arstid ka ajakirjanikeks hakanud. ma olen see, kes ma olen, kuni viimse hingetõmbeni võitlen ühtse Euroopa nimel. Äh, sehr verehrter Herr Präsident, meine austatud härra president, daamid ja härrad, käes on tõsised ajad. ma kuulan äh, küll neid, kes ütlevad, et ma peaksin natukene malbemalt reageerima ja ootama ära. ma tegelikult olen väga malbe inimene, see üllatab teid võib-olla. aga mulle ei meeldi ebakindlus mul oleks meeldinud, äh, kui Briti sõbrad oleksid nüüd öelnud juba, mis lood on ja ma loodan, et nad see, teevad äh, varsti seda. täna hommikul kohtusin ma president Schulzi, president Rüte ja president Tuskiga ja leppisime kokku, et me palume Briti sõpradel nii kiiresti kui võimalik äh, selgus majja lüüa. ma olen natukene üllatunud, jah, mind on äh, Briti äh, ajakirjanduses nimetatud bürokraadiks ja tehnokraadiks ja nii edasi. Äh, aga, ja sellepärast ma olengi väga üllatunud, et mina võtan omaks selle rahvahääletuse tulemuse, aga Briti rahvas mitte, oleks väga raske aru saada. ma austan miks britid otsustasid lahkuda ja ma tahaksin, et ka Suurbritannias austatakse seda, mida Briti rahvas otsustas ja et nüüd ka sellele vastavalt reageeritaks, selle asemel, et äh, mängitaks kassi-hiire mängu äh, ja mingisugust peitust, see ei ole valijate soovi tõl-, õige tõlgendus, tõlgendus peab olema selline, et britid tahavad astuda välja Euroopa Liidust ja niimoodi tuleb ka nüüd siis edasi teha. ja ma olen vastu sellele ja ma ütlen seda väga selgelt välja. ei saa olla nii et me üritame nüüd kuidagi praegune Briti valitsus, järgmine Briti valitsus kusagil kinniste uste taga öö, salaja läbirääkimisi hakata pidama, niimoodi see ei lähe. olen kõikidele öö, volinikele ja peadirektoritele öö, reegli ette kirjutanud, et salajasi läbirääkimisi ei tule Aber? aga loomulikult seda ütleb meile kaine mõistus. mõtleme ka sellele, et me peame uued suhted äh, looma Suurbritanniaga. aga kuidas need uued suhted välja näevad, ei sõltu mitte kindlasti öö, äh, Briti öö, äh, salakauba tegijatelt, vaid meie otsustame selle, mismoodi need läbirääkimised välja näevad, mitte need, kes Euroopa Liidust lahkuda tahavad. Euroopa unelm jätkub ja me kavatseme selle kallal tööd teha, teha seda äh, järjepidevalt äh, uue energiaga ja kavatseme meie mandri ambitsioone järgida. tegemist ei ole viimse päevaga ei meile ega Suurbritanniale, aga me peame kindlasti üle vaatama, millises vormis meie manner on, sellele kavatseb komisjon keskenduda. jah, mind kirjeldatakse tihti veterin-, veteranina ja vanamoedsena, aga me Äh, peame mõtlema sellele, milline Euroopa on. Euroopa on rahuprojekt, see on võib-olla ka vanamoeline avaldus, aga ta on rahuprojekt ja isegi Suurbritannia, kuigi nad otsustasid äh, rahvahääletusel lahkuda Euroopa Liidust, ka Suurbritannia jaoks ei ole äh, praegu aeg Euroopa manner tükeldada. kahekümnenda sajandi alguses oli kakskümmend protsenti maailma rahvast eurooplased, täna ainult neli protsenti, me ei ole maailmas äh, kõige suurem äh, hulk ja meie arvud vähenevad. ja meie manner peab mõtlema järgnevatele asjadele. Euroopa ei saa ainult retrospektiivselt äh, selgitada Euroopat, see on, oli võib-olla nii minu isa äh, põlvkonna jaoks, aga see äh, jutt ei ole enam arusaadav uutele põlvkondadele nendel inimestel, kes tulevikus võtavad meie riikide juhtimise üle, tulevik kuulub Euroopa noorsoole, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt Rahvapartei esindaja härra Veeber. austatud härra president, kallid kolleegid, lubage mul alustada ühe noore Briti mehe sõnadega. ta ütles, me ei tea mitte kunagi, mis ulatuses on meie jaoks kaduma läinud võimalused, sõprused, võimalikud abielud ja kogemused. kogu noor põlvkond on šokeeritud rohkem kui seitsekümmend kolm protsenti noortest brittidest tahtsid jääda eurooplasteks. Nende lootused on muserdatud, poliitikud poliitikud, kes võitlesid Brexiti nimel, nendel oli privileeg elada ilma müürideta Euroopas, natsionalismita Euroopas. Nemad nüüd on need, kes ehitavad uusi müüre üles. meie sõnum teile on täna Ühendkuningriigi noorem põlvkond kavatseb uskuda oma sõpradesse Euroopasse ja, ja me loodame, et ei jäta meid üksi. jah tegemist on populistide võidukäiguga, natsionalistide võidukäiguga mõlemal pool La Manche'i väina. ja see kõik näitab, et Euroopa on jõudnud ristpunkti. demagoogid paremalt ja vasakult poolt tahavad Euroopa hävitada ja neljapäevast peavad kõik Euroopas täna aru saama, mis on kaalul lõhestumine või koostöö, sillad või müürid, natsionalism või Euroopa ja ühte tuleb siin selgelt välja öelda. täna ei ole siin ei rahvaparteilasi, liberaale, rohelisi või sotsialiste, täna loeb siin ainult üks asi. meie selle koja suurim ena-, suurem enamus toetab ühendatud rahumeelset sallivat Euroopat ja populistid peavad sellest aru saama, meie kaitseme seda Euroopat rohkem kui kunagi varem. And someone need, kes on levitanud viha, need, kes on kasutanud igasuguseid vahendeid, isegi valesid, äh, neid teist kõige rohkem on UKIP-i ridades. On Friday, on Friday reedel ütles Nigel Farage avalikkuse ees, et see viiskümmend miljonit äh, naela nädalas, äh, mis nad äh, väidetavalt lahkumisega võidakse, ei lähegi tervishoiusüsteemi, see kõik olnud vale. härra Farage, kui teil on vähegi väärikust veel järel, siis te vabandate täna Briti rahva eest, häbi teile. And I admit ja ma pean tunnistama, ma pean tunnistama, et ka mina olen teinud vea. ma olen jäänud vaiki, ma ei ole oma seisukohta väljendanud ja tulevikus on selge, et lepitusajad on läbi, me peame võitlema oma Euroopa projekti nimel. Heute kallid kolleegid, kui me tahame täna rääkida paremast Euroopast, siis eh, ei mõtle ma kõigepealt tehnilistele asjadele aluslepingu muutmisel, ma mõtlen David Cameronile. David Cameron tõelise riigimehena eh, võitles viimastel nädalatel tõelise Euroopa nimel, ma austan seda, aga ka tema eh, on kogu oma karjääri teinud Euroopa seljas, Brüsseli seljas. tema oli see, kes Brüsseli peksmist toetas ja ei ole äh, arusaadav, et ja on täiesti arusaadav, et inimesed ei saa temast aru ja seda teevad tegelikult väga paljud kohalikud poliitikud, lõpetage ära see populistlik Brüsseli nööp, nu-, äh, peksmine ja võtke endale vastutus äh, kanda. Euroopal on vaja muudatusi seda ei eita keegi siin kojas, aga me tahame Euroopat paremaks muuta, mitte seda laiali lammutada ja meil on ainult alternatiiv, äh, tuleb äh, natsionalismus äh, kõrvaldada inimesed äh, peavad aru saama, et ei ole mingisugust reserve Euroopat, ei ole teist võimalust, rahvahääletuse tulemused on selged. aga nüüd äh, tule, on teisigi tulemusi. Äh, Suurbritannia on juhita, erakonnad on omavahel sõjajalal, Šoti valitsus kaalub teist referendumit sõltumatuse osas, neli miljonit on juba alla kirjutanud petitsioonile, Johnson ei taha artikkel viiekümne esitamist ja tal ei ole mitte mingisugust plaani tuleviku osas ja veelgi enam Briti nael on kaotanud äh, väärtust, äh, väga paljude brittide jaoks on suvepuhkus nüüd palju kallim ja see ei puuduta mitte ainult Suurbritanniat, ka Hollandis näiteks äh, pensionifondid kaotasid kolm protsenti oma väärtusest, Hollandi pensionärid on kärbete ees ja Farage ja Wilders, suur tänu teile selle eest, ja Farage'i lisaks veel Putin, kes on väga rahul sellise tulemusega ja seega ei tulegi siin rohkem enam midagi öelda vist kallid kolleegid, Suurbritannia on ise kahjustanud ennast selle rahvahääletusega, iga eurooplane näeb, eh, kuidas praegu kannatab eh, Suurbritannia oma poliitilises kriisis, eh, on majanduslikult põlvili ja võib-olla isegi murdub. see on tulemus, kui lahkutakse Euroopa Liidust, meie kõik peame selle tule, seda tulemust austama ja sellepärast äh, nii nagu äh, komisjoni president ütles, ootame seda, et esitatakse artikkel viiekümne kohane taotlus ja ta, läbirääkimised lähevad edasi kiiresti. komisjon peab äh, komis-, äh, parlamendi järelevalve all neid läbirääkimisi pidama. mõlema jaoks oleks väga laastav ebaselguse periood. Brexiti toetajad lubasid brittidele täit suveräänsust ja sellepärast lubage mul siis nende läbirääkimiste alguses mõned mängureeglid selgelt välja öelda kõik, kes oma teenuseid ja kaupu tahavad Euroopa Liidus äh, äh, müüa, peavad lähtuma meie siseturu reeglitest, see on nii Šveitsi puhul, Šveitsi puhul ja tulevikus ka Suurbritannia puhul. ja see tähendab ka vaba liikumist ja teiseks, millele, teine näide, millele ma tahan viida, need, kes tahavad Poola töötajaid, äh, Leedu tudengeid või Rumeenia äh, medõdedelt võtta ära võimaluse riigi tulemiseks eh, ja kellelt võetakse tööluba, ei eh, saa loota, et Briti kodanikel on juurdepääs meie turgudele, ei ole Euroopas esimese ja teise klassi eh, kodanikke, sellest peab aru saama ka Suurbritannia. kallid kolleegid, ma ei oska teile täna öelda, kas Rahvapartei ka toetab läbirääkimiste tulemust lahkumise osas Äh, meie kavatseme kaaluda neljasaja viiekümne miljoni eurooplase huve, mitte City of Londoni huve. minu jaoks äh, on see koore riisumise periood läbi. iga kriis, kallid kolleegid, igal kriisil on ka äh, lootuse moment sees. tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast on Euroopas toimunud kakskümmend seitse rahvahääletust, kus inimesed on toetanud Euroopat Suurbritannia tulemus on nüüd meie ees, aga enamus äh, selle mandri inimestest, meie rahvas tahab ühtset teed, tahab ühtset Euroopat. ja see reakt-, vastus, mis meil nüüd oleks anda, tegelikult oleks lihtne, inimesed ootavad meilt, poliitikutelt ainult ühte. tehke lõpuks oma tööd. täna pärastlõunal tulevad kokku riigi ja valitsusjuhid ja Brexit minu meelest on äh, äratuseks äh, Euroopa Ülemkogule. tööpuudus, pagulased ja terrori võitlemine, äh, selles osas peaks nüüd lõpuks ometi lõppema need väikesed kemplused, me peame nüüd üheskoos näitama eurooplastele, et me oleme ühtne manner ja siis leiab see Euroopa ka inimeste poolt toetust ja, ja siis on rahvas võimalus seda toetama ka tulevikus. ja lõpetuseks natsionalismus versus Euroopa minu kodumaa on küll Baierimaa, ma räägin kohalikku dialekti, elan oma esiisade traditsioonide järgi. minu koduriigiks on äh, Saksamaa, ma hoian pöialt Saksamaale Euroopa jalgpallimeistrivõistluste ajal, aga äh, ma olen äh, nii südames kui ka mõistuse juures eurooplane, sellepärast et ma hindan Euroopat, tema erisusi ja ma ei luba mitte kellelgi, ühelgi äh, äärmuslasel öelda, et, et minus on vastuseis, ma olen baierlane, Saksa kodanik ja veendunud eurooplane. suur tänu! nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel härra Pitella. aitäh, härra president. Äh, president Juncker ütles igati õigesti, et Brexit võitis ja me peame sellega leppima. austades enamust, siiski minu esimene reaktsioon on seotud nende brittidega, kes äh, julgesid valida Euroopa kasuks. ja eriti just mõtlen noortele brittidele, kes valisid tuleviku kasuks. me oleme koos teiega meie oleme Erasmuse Euroopa, kultuuri Euroopa, me oleme Euroopa, mis on rahastanud äh, tuhandeid äh, Briti ülikoolide teadusprojekte. me oleme äh, dialoogi ning religioonide Euroopa, me oleme rahu Euroopa, mis on peamiseks väärtuseks, mis on ka noorte brittide ja noor, maailma noorte südames. referendum on ajalooliseks sündmuseks. me näeme, Ühendkuningriik aga jääb sellest hoolimata Euroopa liikmeks. Eh, Euroopa on ideaal, mitte ainult leping. ja olgugi, et eh, su-, Britannia lahkub Euroopa Liidust, eh, ikkagi see koda siin jääb kõikide brittide koduks. Mm, konservatiivid on äh, tulnud välja valedega, äh, valetanud brittidele äh, ja järgneval päeval ja nad on ja toorid lubasid asju, mis ei ole võimalikud. Avevano promesso agli elettori. toorid lubasid Euroopa Liidust lahkumist, aga tegelikkuses me näeme, et nad on lihtsalt endast maha jätnud täieliku hävingu ja poliitilise kaose kogu riigis. me näeme, äh, naisterling on kokku kukkunud ning tegelikult kahjud on juba näha. ja nüüd tahetakse samuti äh, peatada Euroopa Liidu institutsioonide tegevus, aga Euroopa Liit eh, ei saa jääda pantvangiks eh, Briti konservatiivide eh, enda siseste mängude kätte. Euroopa jõud, kes siin parlamendis on, oskavad ühtselt võidelda kõige selle vastu. selleks, et muuta, et parandada ja päästa Euroopa Liit Briti võimud peavad kõigepealt eh, teada andma oma lahkumissoovist ning Euroopa Komisjon peab algatama eh, läbirääkimised eh, peale teavitamist. aga ma tahaksin teid kutsuda üles pikemalt järgi mõtlema, head kolleegid, selle üle, mida tähendab referendumi tulemus ja see ei ole mitte ainult Vene ruleti tulemus, mida mängis Cameron, vaid äh, see näitab, et on tõsiseid pingeid. me näeme, et siin on nii võitjad kui kaotajad. me oleme olnud liigs, liiga nõrgad Euroopa ja Euroopa põhjuste kaitsmisel. me uskusime, et turg peaks kõik probleemid lahendama. ja me oleme loobunud äh, väga paljust, me oleme, me ei ole lootnud selle peale, et riik suudaks äh, õiglaselt vahendeid jaotada. demokraatia ja poliitika, institutsioonid, me peame edasi töötama nendega, me oleme algust teinud pangaliiduga, äh, me teame, see on hea, aga väga palju on veel vaja teha selleks, et äh, tagada täielik äh, demokraatia äh, ka finantsmaailma varjatud külgedel. me näeme, et meie kontinent on lõhestunud ja me näeme, et on lootusetus, mis võib matta kõik enda alla. Euroopa Liit peab leidma vastused tekkinud probleemidele ja esimeseks reageeringuks, seda ütles ka Jean-Claude Juncker mis puudutab äh, õigust ja kui ma räägin õiglusest ja õigusest, siis ma räägin inimolenditest, inimestest, ma räägin sotsiaalsest õigusest. me räägime siin äh, tööajast, me räägime võitlusest äh, fiskaaldumpingu vastu, me räägime siin võitlusest kliima soojenemise vastu me võime seda tööd edasi minna, vastasel juhul lihtsalt äh, Äh, vaesus äh, ja vaene äh, rahvate vahel levib õigus, tähendab samuti stabiilsuspakti õiglus, siin tuleb kaugemale minna, härra Juncker. me peame era- ja avaliku sektori investeeringuid toetama, meil on vaja ambitsioonikamat investeeringute plaani ning täna me peame selgelt välja ütlema, et meie fraktsioon on Euroopa Liidu õiguste vähendamise osas fiskaalkokkuleppes. Äh, maksude alane õigus. mina ei ole selle maksukokkuleppe poolt hääletanud, fiskaalkokkuleppe poolt hääletanud. vaadake enne järgi, enne kui hakkate rääkima. Lotta senza tregua e paradisi fiscali. me peame võitlema eh, maksuparadiiside vastu, eh, maksudest eh, kõrvalhoidmise vastu, me peame seda tegelikult tegema, me peame võtma, me peame maksud komisjoni poolt heaks kiidetud meetmed ellu rakendama. iga kodanik peab lugema. me teeme ettepaneku, et järgmistel Euroopa valimistel nähtakse ette ka otsesed valimised Euroopa Komisjoni presidendi kohale. tegemist oleks siis Euroopa Komisjoni juhiga ja eurooplastel peab olema võimalik valida otseselt oma presidenti, seda, see näitaks, et meil oleks tegelikult toimiv poliitiline maastik Euroopas. me peame, meil peab olema julgust, et seda teha meid valiti äh, kodanike poolt, kes uskusid Euroopasse ja me peame võitlema oma, kogu oma jõuga ja uskumuste, veendumuste ja emotsioonidega selle nimel, et äh, ka nende kodanike ootusi täidetaks. aitäh, kolleegid, nüüd annan sõna härra Kamalile, ECR fraktsiooni juhile Briti rahvas on äh, oma otsuse langetanud, nad on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda ja mida me ka isiklikult ei arva, me peame austama Briti rahva demokraatlikku otsust, tegema koostööd ja edasi liikuma. jah, paljud on üllatunud, šokeeritud, emotsioone on äh, palju ja väga palju tehakse katseid ümber kirjutada referendumi kampaaniad ja ajalugu äh, ja väga palju räägitakse sellest, kas Briti äh, poliitikud on rahva vastu ausad olnud, kas nad on ausalt rääkinud Euroopa Liidust ja kas Euroopa Liit on olnud aus läbirääkimistel brittidega, aga see kõik on juba minevik. Euroopas ja Ühendkuningriigis poliitikud peavad vaatama nüüd tulevikku ja mõlemal pool La Manche'i väina pea, peame me mõtlema, kuidas edasi minna. me peame vaatama, äh, mida teha lühemas perspektiivis, milli- ja sellele mõtlema, millised oleksid pikaajalised suhted, mis on meie mõlema jaoks kõige paremad. E, Euroopa juhtide osas valitseb eriarvamus selles osas, milliseid suhteid Ühendkuningriigiga taotleda. mõned tahavad, et suhted jätkuksid, mõned tahtavad, tahavad neid karistada, teised räägivad, et neil on mingi plaan ja täpselt nagu Euroopa Liidus on eriarvamusi, nii on eriarvamusi ka Ühendkuningis, kuna käivitada artikkel viiskümmend, kas otsida kaubanduslepinguid, eh, teha midagi EFTA raames või nõnda edasi vahepeal aga kehtivad lepingud on jõus, neid tuleb austada. nii et, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liidu läbi, läbirääkijad äh, peavad andma äh, läbirääkimiste ajakohas äh, turgudele kindlustunde. siis me peame teadma, mis juhtub siis, kui artikkel viiskümmend käivitatakse ja me peame hoolitsema selle eest, et tulevased suhted oleks kasulikud nii Euroopa Liidule kui Ühendkuningriigile. oluline ei ole, et need läbirääkimised lõpetatakse kiiresti, oluline on see kokkulepe, mis saavutatakse ja tahaksin öelda, et sajandeid on Suurbritannia äh, on tervitanud inimesi kogu maailmast. Pal-, kui paljudes Euroopa riikides olid võimulid diktaatorid ja valitsesid fašistid, oli meie riik neile avatud. ja ma võin täna kõigi Briti poliitikute nimel öelda, et Suurbritannia jääb avatuks ja sallivaks riigiks. ja vaatamata sellele, mis nüüd juhtuma hakkab, on Euroopa Liit ja Suurbritannia partnerid nii et, et praegu ei ole aeg mineviku haavu lahti arutada, me peame vaatama tulevikku, me peame hoolitsema selle eest, et läbirääkimised saaksid alata. meie, et me saaksime headeks naabriteks ja et meie siin ei oleks lihtsalt eh, tõrksad üürilised enam. ja nüüd eh, liberaaldemokraatide nimel saab sõna härra Verhofstadt. aitäh, president mina tahaksin tegelikult alustuseks öelda äh, Briti rahvale, et äh, alati on raske leppida otsusega, äh, mis on põhjustanud nii palju eriarvamusi, aga me peame sellega, sellega leppima. Nende valik oli selge ja seda tuleb austada. ma arvan, et rohkem kui seitsesada saadikut, kes siin kojas on, on selles osas üksmeelel. mulle tundub, et äh, raske ei ole mitte see valik, mille nad tegid, sest äh, valik on ju demokraatia olemus, meie demokraatia olemus. minu jaoks muudab asja nii raskeks ja ka teiste fraktsiooni juhtide jaoks ja kõigi teiste jaoks siin kojas on see, kuidas see otsus langetati. täiesti negatiivne kampaania härra Farage'i plakatid, kus näidati äh, pagulaslaineid, see oli nagu natside propaganda ma ei uskunud kunagi, et on võimalik, et keegi siin kojas midagi niisugust teeb. valed rändega osas, valed Äh, selle kohta, et Türgi liitub järgmine nädal Euroopa Liiduga, valed äh, kolmesaja viiekümne miljoni naela kohta, mis peaks kohe minema tagasi äh, Briti tervishoiusüsteemi ja nüüd loomulikult ei lähe. see hirmuõhkkond, mis loodi, see negatiivsus, mis loodi see on võib-olla kõige šokeerivam kõige selle juures, mis Suurbritannias sündis ja mitte rahva valik, sest rahva valik on demokraatia osa. ning eh, täna me oleme tulemuste tunnistajaks eh, eh, aktsiaturgudel on kaotatud miljoneid, nael on langenud ja praegu naelalangus jätkub, härra Farage, oodake veel natukene Äh, Sandra Poor on äh, Suurbritannia reitingut äh, langetanud ja iga kord, kui Johnson jälle sõna võtab, nael langeb. nii et, et härra Kamal ütles meile küll, et see on ainult ajutine, niisugune väiksem probleem, mina ei tea ma loodan meie kõigi pärast, et jah, võib-olla see tõesti on niisugune pisikene probleem, aga ma tean, et meil on vaja nii kiiresti kui võimalik teha lõpp sellele ebakindlusele. see peab toimuma nii kiiresti kui võimalik. kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et see ebakindlus jätkub. ainult äh, lahkumismenetluse kiire käivitamine saab teha lõpu sellele, mida mina nimetaksin selliseks äh, mürgiseks õhkkonnaks mida viimastel nädalatel on tekitatud, selline mürgine õhkkond, mis on halb ettevõtlusele, halb investeeringutele. härra Farage, see on halb kõigile töötavatele, tavalistele, korralikele inimestele. ning nõndanimetatud artikkel viiekümne käivitamine ei ole karistus Äh, ma arvan, et nende jaoks, kes lahkuda tahtsid, on see ju otse vastupidi, see on nende soovide austamine, kui me selle artikli käivitamine. aga äh, praegu toimuvad omavahelised nääklused tooride juht, juhtkonna hulgas ja üks inimene on valmis tegema ükskõik mida isegi äh, Briti äh, rahva huvid ohvriks äh, tooma ja teiste inimeste huvid, et lihtsalt Ühendkuningriigi peaministriks saada. võib-olla, või, või võib-olla ma peaks ütlema Inglismaa kuningriigi. niisiis, ma tahaksin öelda Briti esindajatele siin kojas meie, eurooplased ja britid ei saa lubada seda teadmatuse jätkumist. olgem ausad, härra Kamal ütles, meil on vaja läbirääkimiseks valmistuda. no valmistume siis äh,. lahkujate leer praegu ei tea, mida teha, nad on peata äh,. äh härra Kamal hääletas lahkumise poolt, tema kolleeg Poola äh, Äh, delegatsioonist nõuab, et äh, toimuksid mingid reformid. no meie äh, kahekümne seitsme teise liikmesriigi saadikud ei saa oodata, kuni peata toorid ennast kokku võtavad. meie peame nüüd edasi liikuma. peame tegema seda julgusega ja veendunult ühtselt, me peame liikuma uute silmapiiride poole, sest uued silmapiirid on olemas, uus tulevik vana mandri jaoks on olemas. ja selleks, et seda edukalt teha, härra president, võin öelda teile ja ka kõigile teistele kolleegidele, meil ei ole selleks vaja kujutlusvõimet, teate, mis meil vaja on? meil on vaja head mälu. head mälu et me tuleksime tagasi nende suurte ideede juurde, mis olid Euroopa aluseks, seda on meil vaja ning täna on väga selge, mida need asjad tähendavad. Jean-Claude, see tähendab nelja asja, meil on vaja tõhusat Euroopa juhtimist Euroopa ja euroala jaoks, loome selle. meil on vaja Euroopa piirivalvet ja rannavalvet, et tagada meie kodanike vaba liikumine, et seda kaitsta meil on vaja Euroopa võimekust võidelda eh, terrorismi ja piiriülese kuritegevusega ja meil on vaja ka kaitseühendust, sellepärast et ameeriklased ei ole enam valmis lihtsalt meie kaitsekulude eest maksma. niisiis, meil on vaja ühte asja. meil ei ole vaja alustada mitteametlikke läbirääkimisi me peame äh, näitama Euroopa rahvale, et me suudame luua uue ja parema Euroopa, Euroopa, mis suudab äh, tõesti toime tulla nende kriisidega, mis meie ees seisavad ja äh, lõpetaksin sellega, teeme ükskord ometigi seda, mis ei ole euroopalik, mis on erakordne Äh, kasutagem seda võimalus, äh, härra president, kasutagem selle koja võimalusi, äh, Euroopa demokraatia hääli võimalusi Euroopa õigele kursile tagasi panna ja ärgem viivitagem sellega. ja nüüd saab QNGL fraktsiooni nimel sõna esimees Zimmer mina toetan rahvahääletusi, toetan aga ka seda, et äh, rahvahääletusi valmistatakse ette ja viiakse läbi vastutustundlikult. rahvahääletused on minu jaoks ka täna üks äh, kõige demokraatlikumaid instrumente ja seega äh, on Briti rahvahääletus midagi enam kui lihtsalt kodanike hääletus, seda tuleb võtta tõsiselt ja seda tuleb austada. aga oleks ka vale arvata, et britid otsustasid, ja nüüd äh, vaadaku ise, kuidas edasi läheb. teisisõnu, Euroopa Liidu karavan liigub edasi. Äh, platseebo ja sellised rahustid ei aita, kui äh, patsient on eluohtlikult haige. see puudutab Euroopa Liitu ka. see Brexit, meie haigus ägestus oluliselt ja sellepärast äh, ei toetagi meie fraktsioon ühisresolutsiooni, mis on esitatud. meie meelest, äh, me ei näe selles äh, resolutsioonis mitte mingisugust järelemõtlemismomenti, siin ei ole mitte mingisugust enesekriitikat ja kui me räägime mälust, siis ärgem unustagem ka seda poliitilist mälu, mis näitab meile seda, et Euroopa institutsiooni, institutsioonid ja struktuurid on viimastel aastakümnetel olnud äh, võimetud ja siin resolutsioonis ei viidata sellele, millised sügavad haavad jäävad ähm, sellistest sammudest nagu Kreeka, Itaalia, ka Prantsusmaa, mida, millised jäljed ja armid on jäänud äh, rahva mälusse nendes riikides. Need äh, majandus- ja rahanduskriisi äh, sügavad armid on jäädavalt paljude kodanike mälus siseriiklikud parlamendid, valitsused äh, kellest on mööda mindud ja isegi põhiseadused, millest on mööda mindud, see on kõigil meeles, ei ole mingisugune üllatus ja juhus, et väga palju on Brexiti toetajate seas neid, kes kardavad äh, oma töötade, töökohtade pärast, pensionite pärast, tervishoiukindlustuse pärast. Euroopa Liit äh, pole oma kasinuspoliitikaga näidanud seda, et äh, nad kõige esimeseks seavad inimesed ja tahavad kaitsta inimesi üleilmastumise negatiivsete mõjude eest. ja tõesti tekib küsimus, kui pimedad otsustajad on siis äh, ülemkogu valitsused, äh, kui äh, nad räägivad veebruaris välja pakutud paketist Cameronile, kus lisakasinust ette nähti, motiveerimaks inimesi Euroopa Liitu jääma sellega oleks pidanud ju tegelikult hoopis motiveerima inimesi Euroopa Liitu jääma, eriti neid, kes tunnevad ennast praegu ilma kaitseta. Euroopa Liidu institutsioonid ja ma pean siia hõlmama ka Euroopa Parlamendi, on ikka ja jälle rohkem lubanud seda, et Margaret Thatcheri positsioon, et ühiskonda kui sellist pole olemas, on hakanud domineerima ka Euroopa poliitikat. solidaarsus, ühismeetodite kasutuselevõtt, eriti äh, Angela Merkeli tegevus on niisama kohutav kui see, kui liikmesriigid tegutsevad üksinda äh, see on sama kohutav kui see, et ei ole täidetud äh, ÜRO pagulaste konventsioone pagulaskriisi ajal ja kõik see kokku on tekitanud tõsiseid äh, hirme ja loomulikult need hirmud suunati peaasjalikult Euroopa Liidu suunas ja ma ütlen ühte, kui me Euroopa äh, Liit, liiduna oleksime võitnud vaatamata Briti eliidi vastuseisule, kui me oleksime läbi su-, surunud võrdse palga võrdse töö eest, siis see mis toimus, oleks jäänud tulemata, eh, ei oleks eh, hirm pagulaste ees ja oma sotsiaalse staatuse kaotuse ees üldse esile kerkinud. ja austatud eh, kolleeg Farage, ükskõik mida te tahate saavutada, te pole kunagi oma kampaania saavutanud mitte midagi muud kui ainult väikest kampaaniat teha asi on selles, et mitte ükski äh, Londoni poliitilise eliidi, eliiti kuula, kuuluv ei öö, äh, ole teile vastu astunud, teie olete see, mis te olite enne. ja öö, äh, ajaloos öö, teie nimi, vaatame, mis sellega saab, aga selge on see, et Äh, see, mis jääb järele, teie kampaania hirm pagulaste ees on see, mis jääb äh, teid ajaloos meenutama. ma, ma, ma ei arva, et me peaksime britte trahvima selle otsuse pärast, aga me tahame selgust, ei saa toimuda läbirääkimisi seni, kuni ei ole otsustanud äh, valitsus ametlikult lahkumisavaldust esitada. aga see tähendab seda, et me peaksime seda nõudma koheselt, valijate Äh, arvamus äh, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal tuleb aga ka arvesse võtta. me tahame ja suudamegi äh, tagada selle, et Euroopa Parlament ei loobu oma vastutusest, me oleme garandiks ka Põhja-Iirimaal tulevikus rahuprotsessi osas. sellest ei tohi loobuda ja selle eest me peame võtma oma vastutust, vastutuse ja näitama üles solidaarsust Põhja-Iiri rahvaga ülemkogu tuleb täna kokku ja räägitakse seal peaasjalikult menetluskorrast. meie nõuame, et Euroopa Parlament oleks äh, läbirääkimistesse kaasatud algusest peale, äh, mitte ei anta meile lõpuks äh, lihtsalt ette võimalust lõpplepingu üle otsustada ja me tahame, et Euroopa Parlament oleks algusest peale kaasatud ka siis, kui me räägime Euroopa Liidu tulevastest arengusuundadest ei saa jääda niimoodi, et suletud uste taga jätkuvad need arutelud esimene samm selleks oleks see, kui me tagaksime selle, et, et see koletu öö, ühenduse meetod, et seda ei la-, et, et ei lõpeta-, et jäädaks ühenduse meetodi juurde, et see valitsustevaheline meetod lõpuks ometi kaoks. suur tänu ja nüüd Roheliste nimel saab sõna kolleeg Lambert. head kolleegid, on selliseid hetki, kus poliitiline aeg nagu peatuks ja meile avaneb äh, võimalus valida. Äh, pärast teist maailmasõda Euroopa rahvastel oli äh, valikuvõimalus, kas jätkata jagamatu rahvusriikide suveräänsuse põhimõttel ning nad otsustasid seda teed käia ning sellele järgnes enneolematu rahuperiood. täna pärast Briti referendumit võib tekkida mm, heatus meie äh, kontinendi integreeritusele. näeme Prantsusmaa, Holland, Kreeka äh, ja me näeme, et kõikides neis riikides on äh, tekkinud usaldamatus Euroopa Liidu vastu, me peame leidma vastuse sellele ja nüüd on meie sellegi valikud ja sellest valikust sõltubki Euroopa Liidu ellujäämine. kolm äh, valikuvõimalust on. esimene neist seisneb äh, selles, mida me nägime Ühendkuningriigis. tegemist on natsionalistliku enesesse sulgumisega ja ksenofoobiaga, mida esindavad proua Le Pen, Orban, äh, härra Nigel Farage ja teised. selle valiku kaitsjatele ütleksin järgmist. ütleksin järgmist Teil on õigus, tegemist on tõesti demokraatliku suveräänsusega ja meie demokraatiate suutlikkusega vabalt valida äh, oma tuleviku üle. aga te valetate, sellepärast et kes saaks uskuda seda, et isegi kõige tugevam riik Euroopa Liidust suudaks üksinda ja edukalt äh, toime tulla äh, hargmaiste ettevõtetega, kliimamuutustega, organiseeritud kuritegevuse, terrorismiga äh,, põgenike ja sisserändajate probleemiga. mitte ükski müür ei saa olema piisavalt kõrge ega paks selleks, et meid isoleerida kahekümne esimese sajandi väljakutsetest. me peame äh, ühiselt jagada seda liikuma. teine valik, härra Juncker, seisneb selles, mida me äh, täna kaitsevad äh, suurema osa Euroopa Liidu valitsustest ega komisjon. see tähendab seda, et tuleb piirata liikmesriikide võimaluste läbi eelarvereeglite äh, äh, ise otsustada ning samuti tuleb äh, sisse seada sotsiaalmaksusüsteemid ning tuleb sotsiaalküsimustes ja keskkonnaküsimustes koos edasi liikuda. proua Malmström tuleb sõlmida kom-, sõlmitakse kaubanduskokkuleppeid, mis lõpptulemusena siiski lugustab meie suutlikkuse ise otsustada. meil on vaja läbipaistvust otsuste langetamises selleks, et me pärast ei peaks maksma poliitilist hinda, aga seda poliitikat on meil peale surutud viimased kakskümmend viis aastat. miks, härra Juncker? otsustasite te jätkata sellel teel, kas te ei kinnitanud ometigi, et teie saate olema selle komisjoni äh, Äh, president, mis kasutab ära viimast võimalust. liikmesriikide piiramine ei too endaga ilmtingimata kaasa majanduskasvu, majanduskasv ei too endaga ilmtingimata kaasa tööhõivet ega ebavõrdsuse vähenemist ning rikaste rikkamaks muutmine ei too äh, ühiskonnale kasu Need on just need poliitilised valikud, mis on viinud euroskepsise suurenemisele ning Äh, mis viis sellise enamuseni. mis puudutab äh, aga meid, siis meie tahaksime toetada kolmandat võimalust, mis oleks Euroopa-meelne, siin ei tohi mingit kahtlustki olla, aga meil peaks olema teistsugune lähenemine, me tahame äh, lähtuda Euroopa Liidu projekti juurtest, mille eesmärgiks oli tagada rahu läbi vabaduste tagamise ning püsiva ja jagatud jõukuse ja ma tahaksin küsida meilt kõigilt, kas on võimalik äh, euro elujõulisus tagada läbi äh, meie ühise maksupoliitika, kas meil on võimalik äh, energia vallas edasi liikuda, kas on võimalik keelustada mürgid, mis tapavad meie keskkonda, kas on tõesti kas oleks võimatu loobuda vabakaubanduslepingutest, millest ei saa kõik kasu, kas oleks kas oleks võimalik muuta Euroopa Liit vastuvõtvaks riigiks neile, kes on äh, põgenemas äh, sõja eest? kas on võimatu ähm, e-, elavdada meie demokraatiat, äh, muuta see läbipaistvamaks ning tagada kodaniku osalus? kas on võimatu tõesti inimväärikus, kõikide inimeste väärikus siin ja seal täna ja tulevikus seada meie poliitika keskmisse. meie vastuseks on jah, kõik see on võimalik tegelikult. kõik see on võimalik, kui me seda tahame. ja kui Euroopa Liit äh, Äh, suudab seda tahet edasi viia, siis äh, suudab ta taastada ka kodanike usalduse. aga aega on vähe, kui me ignoreerime Briti referendumi äh, tulemusi või tõlgendame seda valesti, siis on Euroopa projekti lõpp peal. head kolleegid, Euroopa on piisavalt näinud kõige halvemat mitte selleks, et ainult loota, vaid ka üles ehitada parim tulevik, aitäh! für die EF. ja nüüd EFTD fraktsiooni nimel sõna härra Farage'ile. Good morning! tere hommikust! Morning! tere hommikust! Funny, isn't it? naljakas on ju? naljakas. Thank you very much for that very warm welcome. suur tänu selle sooja vastuvõtu eest. naljakas, äh, sekkub härra president. kallid kolleegid. demokraatia üks äh, suurimaid äh, pooldusi on see, et kuulatakse ära ka need, kellega arvamust ei jagata. suur tänu, härra Schulz. kas pole kummaline? kui ma siia majja tulin seitseteist aastat tagasi ja ütlesin, et äh, ma tahaksin olla kampaania eesotsas, äh, mille eesmärgiks on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust, siis te naersite mu üle. ega te nüüd enam ei naera, on ju? ja põhjus, miks te nii endast väljas olete, põhjus, miks te nii vihased olete, on täiesti selge. see on olnud selge tänastes sõnavõttudes, mis on olnud nii vihased. Teie poliitiline äh, veendumine on äh, heitmõtetes. Te ei saa aru, et teie valuuta kuk-, variseb kokku. no vaadake, mis toimub Vahemerel. see poliitika, millega surutakse peale vaesust Kreekale ja muule äh, Vahemere piirkonnale, see läheb teil väga hästi. Äh, Merkel kutsus eelmisel äh, aastal nii palju inimesi kui võimalik üle Vahemere Euroopa Liitu ja see on ka tegelikkuse eitamine. see on viinud äh, tõsiste lõhedeni riikide vahel ja riikide sees, aga teie kõige suurem probleem on ja peamine põhjus, miks Ühendkuningriik hääletas nii, nagu nad hääletasid, on see, et teie olete äh, pettustega mitte kunagi tõtt öeldamata ei Briti rahvale ega ülejäänud Euroopa rahvale peale surunud neile poliitilise liidu Te olete neile peale surunud poliitilise liidu. ja kui eh, Prantsusmaal ja Hollandis kahe tuhande viiendal aastal hääletati vastu rahvahääletusel eh, sellele põhiseadusele, sellele poliitilisele liidule, eirasite te neid ja tõite Lissaboni lepingu ikkagi sisse tagaukse kaudu. see, mis aset leidis eelmise nädala neljapäeval, oli suurepärane tulemus, see oli tõesti maavärin, mitte ainult äh, Briti poliitika või Euroopa poliitika jaoks või ilmselt ka ülemaailmse poliitika jaoks, sest mida tegid tavalised inimesed, lihtsad inimesed? Need inimesed, kes, kes on viimastel aastatel olnud öö, äh, rõhutud, äh, kus nad on, need inimesed, kes on näinud, et nende elustandard läheb alla, nad on andnud vastulöögi suurtele ettevõtetele, rahvusvahelistele ettevõttele, suurele poliitikale, sellistele institutsioonidele ja on selgelt öelnud, et me tahame oma riiki tagasi, me tahame oma öö, kalastusvett tagasi meie riigile, me tahame oma riik, piire tagasi, me tahame olema sõltumatu, iseseisev, iseennast juhtiv äh, normaalne riik äh, ja see peab toimuma. ja seda otsust äh, langetades oleme me nüüd lootuse majakaks demokraatidele ülejäänud Euroopas. ja ma olen täna juba ühe ennustuse teinud, Suurbritannia ei ole viimane liikmesriik, kes lahkub Euroopa Liidust. Is... ja küsimus on nüüd, et mis teha edasi? Briti valitsus äh, peab otsustama artikkel viiekümne esitamise ja ma pean tunnistama, et ma olen täiesti nõus härra Junckeriga, et sellega ei tohiks venitada, Briti rahvas on äh, oma sõna öelnud ja tuleb nüüd sellele vastavalt käituda. aga äh, ma tahaksin öelda, et me peame lähtuma täiskasvanikult ja mõistlikult sellesse, kuidas me läbi, räägi, läbi räägime uue suhte osas. ma saan aru, et äh, mitte keegi teist peaaegu ei ole kunagi äh, päris tööl käinud. In... ma tean, et teist keegi pole olnud äriringkondades tegev või, või kaubanduses või on ühtegi töökohta loonud, aga kuulake. sekkub härra president, moment, härra Farage kallid kolleegid, ma saan aru teie tunnetest, aga te käitute täpselt nii, nagu UKIP tavaliselt seni on siin kojas käitunud. palun ärge tehke järele neid ja härra Farage, see sõnavõtt, et keegi siin kojas pole päriselt tööl käinud, noh, see ka nagu ei lähe. aitäh jätkab härra Farage. Teil on täiesti õigus, härra Schulz. UKIP tõesti võttis sõna establishment'i vastu ja nüüd establishment võtab sõna UKIP-i vastu, eks jah, asjad on muutunud. aga pragmaatiliselt majanduskeeles rääkides, meie, meie riigi, meie riik ja teie riik, me tõesti teeme palju äri, teineteisega kaubad ja teenused, see on meie jaoks äh, mõlemale kasulik, jah, see on oluline. kui te nüüd otsustaksite mina taevasse lüüa ja keeldute igasugusest äh, mõistlikust kaubandusleppest, siis selle tagajärjed saavad olema teie jaoks palju valusamad kui meie jaoks. And I even, even no deal. ja Ühendkuningriigi jaoks on öö, äh, lepingu puudumine parem lahendus kui see mädanenud leping, mis meil on praegu. aga kui me läheksime üle tariifidele, näiteks nagu autodele, siis sajad tuhanded Saksa töötajad jääksid ka töökohtadest ilma. nii et lähenegem asjale pragmaatiliselt, mõistlikult, täiskasvanikult, äh, realistlikult ja teeme omavahel mõistliku tariifide vaba tehingu. ja pärast seda tuleb tunnistada seda, et Ühendkuningriik jääb teie sõbraks, et me teeme teiega kaupa, teeme teiega koostööd, oleme teie maailma, teile maailmas kõige paremad sõbrad, aga lähenege asjale mõistlikult ja andke meile võimalus äh, minna ja täita meie ülemaailmsed ambitsioonid ja tulevik, aitäh! E ja nüüd ENF-i äh, fraktsiooni nimel saab sõna proua Le Pen. Eesti. Eh, ja, jah, siiski ja siiski, head kolleegid. miks te ometi niimoodi endast välja lähete? vaadake ometi, kui ilus on ajalugu, kui ometigi vabadus äh, pääseb äh, võidule läbi rahva tahte. Briti sõprade äh, referendum andis eh, eh, meile, mängis meile kätte nüüd kõige olulisema ajaloolise sündmuse, mis meie mandril aset on leidnud eh, Berliini müüri langemisest peale. see märguanne saadeti välja kogu maailmale, tegemist on ka ühe rahva armastuse avaldusega oma riigi vastu. britid Eh, valisid selle tee, eh, mis, eh, mida, mille kohta paljud väitsid, et see on suletud alatiseks, ka teie. väideti, et Euroopa Liit on tagasipöördumatu, aga Briti rahvas andis sellele täieliku teistsuguse vastuse, see on suur võit demokraatiale ning see on võit Euroopa süsteemi üle, mis põhineb hirmul, šantaažil ja mm, valel aitäh selle eest, et äh, nüüd olete äh, andnud eeskuju, te olete näidanud, kuidas äh, meid ohustab maailma kokkulangemine, börside kokkulangemine, britid aga suutsid suveräänselt sellest kõrgemale tõusta, hoolimata teie Äh, mõrust meelest äh, ja pahatahtlikkusest, mille üle te siis üllatute? juba aastakümneid on ju Euroopa Liit üles ehitatud rahvaste vastu. Prantsuse referendum ja ka Hollandi oma, mis jalge alla taluti kaks tuhat viis iirlased eh, peavad eh, pärast Lissa-, pidid pärast Lissaboni leppe ülevaatamist uuesti hääletama, kreeklased eh, pidid loobuma oma kasinuspoliitika vastasest referendumist ja neile sunniti peale vaesus, püsiv vaesus peale väga vägivaldselt. britid aga viisid toime viimase teotuse ning loobusid sellest ikkest. kui aastakümneid on ellu viidud absurdseid poliitikaid, mis on tõkestanud äh, tööstust, kaasa toonud äh, suure rände ning äh, tööpuuduse, kuivõrd keerukas on ometigi aru saada nüüd sellest, mis juhtus. Euroopa Liidu propaganda vasakult, paremalt või keskelt. ärge nüüd mossitage ärge tulge välja oma pahatahtlike kõnedega, vaid tundke rõõmu selle üle, et rahvad ennast vabastavad. piirid enda kõpp Euroopa Liidu eelarvesse äh, panustamisele patriotism majanduses ja ka mujal, see on ilus tulevik Euro-, äh, Ühendkuningriigi jaoks ja see peaks meid kõiki äh, motiveerima, me kõik peaksime parema tuleviku nimel võitlema. ma juba kuulen, et siin räägitakse rumalatest asjadest, tuleks äh, Ühendkuningriigi äh, lasta kõrget hinda maksta selle eest, nii et teised äh, ka ei, seda teed ei valiks või et Brexit kuidagi maha suruda, ei, need ei ole demokraatlikud vahendid. Ühendkuningriik otsustas, me peame tema tahet austama ja nii see on alternatiivi oleks äh, siis kas tehnokraatliku Euroopaga edasiminek Äh, ja nende mm, deliirumi äh, ideedega, kes soovivad rohkem Euroopat, kui te seda tee, selle tee valite, siis luban, et see totalitaarne äh, organisatsioon kukub peatselt kokku. või teine võimalus on siis loobuda Euroopa Liidust ja mm, soovite edasi minna koostöö Euroopaga suveräänsete rahvaste ja vabade riikide vahel, siis minu koduriik Äh, Prantsusmaa, ma annan lubaduse, et äh, juhin teda selle vabaduse poole, mis on ka suurustee, äh, elagu vabad rahvad, elagu Ühendkuningriik, elagu Prantsusmaa. ja nüüd saab sõna fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel proua Toots. aitäh, president Ühendkuningriigi rahvas on oma otsuse langetanud ning nende otsust ei saa muuta. Nad on aru saanud, et Euroopa probleemid ei ole lihtsalt väikesed puudused, nad on otsustanud oma teed minna. see referendum on demokraatia võit tulemus ei olnud see, mida ametist lahkuda kavatsev peaminister äh, lootis, aga Briti rahvas sai oma arvamuse välja öelda. aastaid on Ühen-, Ühendkuningriigi rahvas tahtnud teile öelda, kui pettunud nad on Euroopa Liidus, kui mures nad on, te ei ole neid kuulanud. aga täna te kuulate. Äh, praegu on aeg rahulikkuseks. Need institutsioonid, vaatamata sellele, eh, mida me täna kuulsime, ei tohiks tegutsemisega kiirustada. me ei taha selga pöörata Euroopale ja endasse tõmbuda. me oleme pikka aega otsinud suhteid, uusi suhteid oma Euroopa liitlastega, positiivseid suhteid, mis tuginevad vabakaubandusele, koostööle, suveräänsusele Eh, niimoodi muudame maailma turvalisemaks ja jõukamaks. see ei tähenda, et me oleksime vähem eurooplased või et me oleksime vähem optimistlikud. ühendatud eh, kuningriik Äh, on alati olnud otsusekindel, aga me oleme olnud ka humanitaarsed, me oleme alati valmis kaitsma oma naabrite vabadusi. vaadakem tulevikku, uude ajastusse, kus Euroopa Liit ja Ühendatud Kuningriik saavad teha tihedat koostööd rahumeelselt kõigi meie rahvaste hüvanguks, aitäh! kallid kolleegid hakkan nüüd kõneaega väga rangelt kontrollima ja nüüd saab sõna härra Juncker komisjoni nimel. lugupeetud president, daamid ja härrad, ma eh, selle tänase arutelu käigus eh, sain eh, teada, mida teadsin juba enne seda arutelu, ei tohi ühte riiki jätta natsionalistide kätte. tuleb austada rahvusi, aga mitte rahvuslasi Äh, sellepärast et nemad ei ole eurooplased, nemad ei ole ka patrioodid. ma tahaksin, et me õpiksime sellest, äh, mis äh, möödunud nädalal juhtus ei ole vaja hakata kõiki asju ära segama, ei ole vaja jätta muljet, et Euroopa on säästupoliitika Euroopa. kõik valitsused, sealhulgas ka need, kes kus on võimul olnud rohelised, on ellu viinud sama poliitikat, nii et ärge uskuge seda, mida ütleb härra Lamberts. kui öeldakse, et komisjon on säästumeetmete komisjon, siis see ei vasta tõele ma olen valitsuses töötanud rohelistega, jah, kui te olete opositsioonis, olete te väga häälekad, kui olete valitsuses, käitute täpselt nagu teised, nii et ärge õpetage teisi, kuidas elada Ühendatud Kuningriik ei hääletanud säästupoliitika üle või äh, ebapiisavate, ebapiisava piirikaitse üle. ta ei ole euroalas. Ähm, nii et, et kõik see, mis puudutab eurot, ei puuduta Ühendkuningriiki. Äh, Ühendkuningriik ei ole ka Schengeni ruumi osaks. Äh, ta kontrollib ise oma piire. nii et, et ärge rääkige neid lugusid siin, härra Farage Äh, te ütlesite mõne päeva eest, et äh, te eksisite eelarve osas, mis puudutab äh, Suurbritannia panust Euroopa Liidu eelarvesse. oleksite seda enne hääletust öelnud, siis ma oleksin teid õnnitlenud, aga te valetasite. Te ei rääkinud tõtt. Te varjasite tõde Äh, härra Farage, ma olen arutanud teiega paljusid asju, meil on sama, sarnane huumorimeel ah,. ja mul on väga kahju, et see on viimane kord, kui me teiega asju arutada saame. aitäh ja nüüd nõukogu nimel saab sõna proua Hennis Plaschert aitäh, president, kordaksin äh, seda, et meil ei ole muud valikut, kui austada selle referendumi tule, tulemust ja see peaks olema äratuseks meile kõigile äh, antud hetkel ei ole meil vaja mitte rohkem või vähem Euroopat, meil on vaja paremat Euroopat, meil on vaja veenvamat Euroopat. kahekümne seitsme liikmesriigi liit jätkab, kui Ühendkuningriik otsustab lahkuda, aga on selge, et me peame tegutsema. meie liit saab eksisteerida ainult siis, kui seda toetavad miljonid kodanikud, keda see liit peaks teenima ja kaitsma ning seda toetust ei saa pidada iseenesestmõistetavaks, nii et, et me peame selle nimel töötama päeval ja ööl nagu ma ütlesin, Ühendkuningriigi referendum ei tähenda seda, et need ohud ja väljakutsed, mis meie ees seisavad, on kuhugi ära kadunud. ka ei tähenda see seda, et iga riik tuleb üksinda paremini toime kui äh, ühiselt, otse vastupidi geopoliitilised arengud äh, rõhutavad, et ühtsus on väga vajalik. mitte ükski riik maailmas ei suuda toime tulla üksi kõigi ohtude ja väljakutsetega ning nõukogu ja parlament peavad tegutsema konstruktiivselt selleks, et toime tulla nende suurte probleemidega, millele Euroopa kodanikud ootavad meilt lahendusi ning see on reaalsus millele peavad keskenduma kakskümmend seitse liikmesriiki. me ei tohi kalduda kõrvale sellest, mida Euroopa Liit saab teha, et toime tulla tänaste väljakutsetega, tagada meie kodanike turvalisus, tegeleda rändevoogudega, edendada Euroopa majandust, luua töökohti Euroopa kodanikele. niisiis hoolitsegem selle eest, et me säilitame oma Äh, sõbralikud suhted maailmas, mis muutub kiiremini äh, üha keerulisemaks. me ei saa äh, eralduda, meil on liiga palju ühist. selles maailmas on meie huvid pigem ühtsed kui erinevad. ja kui kedagi väsitab see pidev koostöö, siis olgu see teile hoiatuseks ja äratuseks, härra president, nagu alati nõukogu on valmis tegema parlamendiga koostööd. aitäh, proua Hennis Plašart lugupeetud daamid ja härrad. ja nüüd äh, vastupidises järjekorras saavad fraktsioonide esindajad sõna ja kõigepealt ilma fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel proua Tots. aitäh, president. ma kuulasin väga tähelepanelikult äh, neid arutelusid ja ma olen nõus, et äh, tunned need on väga emotsionaalsed sõnavõtud olnud, aga need on kinnitanud kõiki neid stereotüüpe, mis brittidel Euroopa suhtes on ja mille vastu nad kahekümne kolmandal juunil hääletasid. Äh, ähvardused, hirmutamine, see ei mõju brittidele. meil on vaja leppida referendumi tulemusega ning rajada uued suhted, mis on vastastikku kasulikud, suhted, mis austavad meie otsust ja aitavad meil luua jõukat majandust, kaitsta põhiõigusi ning tagada rahu maailmas, mis muutub üha ohtlikumaks. aitäh! aitäh, härra Junker, palun! Äh, lugupeetud president, äh, tahaksin vabandada, et ma pean nüüd lahkuma. härra Timmermans äh, jääb siia meeleldi mul on kohtumine Suurbritannia peaministriga ja kuivõrd ma austan Briti demokraatiat, siis ma pean minema. aitäh, härra Juncker. ja nüüd saab sõna ENF fraktsiooni nimel härra De Graaf. president kahekümne kolmas äh, juuni oli ajaloolise tähtsusega päev, hämmastav päev Euroopa ajaloos. see oli päev, mil algas Euroopa vabanemine. Ühendkuningriik tähistab. Euroopa Liit, see kuriliit on kaotamas olulist liikmesriiki ja see on lõpu algus sellele Euroopa projektile. Euroopa Liit äh, ei ole hoolinud inimestest ja see on nüüd see hind, mida tuleb maksta rahvas on öelnud oma arvamuse välja, Briti rahvas on leidnud, et suveräänsus kuulub neile. ja ka mujal tahavad inimesed suveräänsust tagasi saada. see õel liit, see, selle liidu areng peab lõppema. me peame taastama riigipiirid Eh, inimesed peavad ise otsustama oma raha, oma eelarve, oma piiride üle. Holland, Prantsusmaa ja teised riigid, kõik need, kes on olnud Euroopa Liidu vasallideks, eh, peavad õppima sellest, mida Ühendkuningriik tegi, eh, vaatama neid tagasilangusi, mis Euroopas on olnud Äh, Junckeri komisjon peab oma tegevuse lõpetama, meil on vaja uut komisjoni, muidu see õelliit jätkub. ja nüüd härra Farage. Äh, Londoni börsil äh, täna läheb asi üsna hästi, nael on juba kaksteist protsenti tõusnud, aktsiad on kaksteist protsenti tõusnud, aga jah, nael on nõrk, aga äh, see olukord paraneb ja äh, Austraalia ja Uus-Meremaa äh, peaministrid peaaegu konkureerivad selle nimel, kes meiega esimesena vabakaubanduslepingu sõlmib. ainukesed probleemid on poliitilised, peaminister astus tagasi, volinik Lord Hill astus tagasi, ma arvan, et mõlemad tegid seda täiesti õigustatult ja me ei tea, kas ka leiboristidel liider tagasi astub, aga sellised äh, murrangulised äh, sündmused poliitikas on tõesti väga head äh, mina läksin poliitikasse sellepärast, et mulle tundus, et meie poliitiline liit viis meid Euroopa projekti suunas. ja ma ootan järgmist aastat, kus saame tähistada oma iseseisvuspäeva kahekümne kolmandal juunil suur tänu, Roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Eilen Smith. härra president, suur tänu. mina esindan siin kojas Šotimaad. ma olen uhke šotlane ja ühtlasi uhke eurooplane. ma tahan ma tahan, et mu kodumaa oleks rahvusvaheline koostöövalmis, keskkonnasõbralik, õiglane, eurooplane. ja Šotimaa rahvas, nii nagu Põhja-Iiri rahvas ja nagu Londoni elanikud ja väga-väga paljud inimesed Walesis ja Inglismaal hääletasid Euroopa Liitu meie rahvaste perre jäämise poolt. ma nõuan, et see staatus ja seda Euroopa vaimsust austataks. kallid kolleegid, läbi rääkida on paljus meil on vaja tõesti kainet mõistust ja avatud südant, kuid ärge unustage, Šotimaa ei vedanud teid alt. palun, ma anun teid, kallid kolleegid, ärge vedage teie nüüd Šotimaad alt järgmisena saab sõna QNGL fraktsiooni nimel proua Anderson. suur tänu, härra president. Diane Dodd, Marine Le Pen, sellised rahvasaadikud ütleksid, et meie Põhja-Iirimaal meid seob Ühendkuningriigi rahvahääletuse tulemus, meie ütleme ei seo. ja nii, nagu ütles härra Smith hetk tagasi, meie palume teil meie rahva häält ka austada. meie jääme Põhja-Iirimaa rahva hääle juurde, nii nagu Šotimaa. Põhja-Iirimaa toetas liitu jäämist. me austame. me austame. me austame ja kaitseme Põhja-Iirimaa rahva tahet, aga kui inglise hääled veavad meid Euroopa Liidust välja, siis see oleks nagu Britannia öö, on lainete kuningas, tegemist oli demokraatliku öö, rahvahääletusega ja meie ütlesime, et me tahame jääda. viimane asi, ma ütlen teile, mida on praegu Iirimaa rahval vaja, on Euroopa Liidu piir kus kakskümmend seitse liikmesriiki on kogu selle keskmes. Teie ja Euroopa Liit, teie olete toetanud meie rahuprotsessi ja ma palun teid, jätkake palun seda. Sinn Fein, me tegime tööd öö, selle nimel, et rahvas hääletaks Euroopa poolt, sotsiaalsema Euroopa poolt, demokraatlikuma Euroopa poolt ja ma ütlen Euroopa Komisjonile ja nõukogule, te ei ole meid kuulanud, te ei ole aru saanud sellest, kui suur on äh, vastusseis ja kui vastu on tavalised inimesed sellele ebademokraatlikule ja ebasotsiaalsele poliitikale. Need poliitikad ja see menetluskord peab muutuma, kui Euroopa Liit tahab vee peale jääda. kuulake meid ja ma palun teil aga austada Põhja-Iirimaa rahva otsust, kes hääletasid Euroopa Liitu jäämise nimel. suur tänu ja liberaalide fraktsiooni nimel saab sõna nüüd härra Verhofstadt. ma teen väga lühidalt, härra president tänase arutelu lõpus tahaksin ma esitada üleskutse täna saalis olevatele saadikutele. palun saatke selge sõnum välja Euroopa Ülemkogule ja Euroopa kodanikele ja kõige parem viis selleks on see, et me suure, suure häälte enamusega toetaksime seda resolutsiooni, mis on esitatud tänasele täiskogule hääletusele ja et ärgem hakakem nüüd ütlema, et see ei meeldi mulle ja see ei meeldi mulle. poliitiliselt on oluline see, et suurelt toetaks seda resolutsiooni täna. ja viimasena poolduksin härra Farage'i poole, ma olen tõesti täiesti šokeeritud. Te esitate ennast siin kui äh, Äh, tavalise lihtsa inimese, tubli tööinimese esindajad äh, ja samas äh, on teil endal suured offshore firmad. ma arvan, et Briti saartel ei ole palju selliseid inimesi nagu teie, aga jäägem ikkagi positiivseks. lõpuks ometi õnnestub meil Euroopa Liidu kõige suurem kuluartikkel maha tõmmata, mille me oleme maksnud seitseteist aastat, nimelt teie palka ECR e fraktsiooni nimel saab sõna härra Legutko. lugupeetud president, daamid ja härrad, ma pean ütlema, et olen natukene pettunud selles arutelus äh, on juhtunud väga kehv asi, Brexit, jah, see on halb ja ohtlik, aga mitte Ühendkuningriigi jaoks, sellepärast et Ühendkuningriik tõenäoliselt saab päris hästi hakkama Euroopa Liidust väljaspool ärge nüüd haletsege neid vaeseid äh, britte, hoopis Euroopa Liiduga juhtuvad ohtlikud asjad. see oli kõige halvem asi, mis üldse kunagi Euroopa Liidu integratsiooni ajaloos on toimunud. aga mida teie teete nüüd, et teie jällegi äh, tulete tagasi nende vanade äh, Äh, kõnede juurde, mida me oleme näinud siin pidevalt, samad näod, samad sõnad, samad solvangud, võib-olla seekord natuke emotsionaalsemalt. ma usun, et me peame mõtlema nüüd järgi. meie liidrid on midagi väga halba korda saatnud. <clears throat> mida soovib komisjon teha, et see viga ära parandada? enamus siin parlamendis, äh, mida teie teete? sellepärast, et äh, teie käite sama joont mööda, tuleb süüdistada šoviniste, natsionaliste. see tähendab seda, et tegelikult te ikkagi ei ole aru saanud sellest, milline on äh, tegelik olukord, mis Euroopas toimub. Teie ikka jätkate samal vanal viisil. Äh, pilt ei ole üldse roosiline Äh, ainus elus organism on inimene, kes peaks äh, siis suutma õppima omaenda vigadest, aga ma mõtlen, et kas tegelikult see käib ka meie liidrite kohta Euroopas? ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Pitella. aitäh, ainult üks äh, asi veel mul on ütelda kolleeg Farage'ile. ma ei oleks kunagi lubanud endal lihtsalt ma ei ole kunagi vilistanud siin, ma kui oskaks, siis äh, vilistaks, aga äh, kahjuks jah, ajalugu kindlasti näitab, kellel siin õigus oli. praegu ei ole aeg poleemitseda. ei ole aeg äh, ära kasutada seda hetke kuidagi, vaid tegemist on olulise mm, hetkega, me peame selgust looma, kui jah, Brexit toimus ja nüüd siis tuleb äh, Äh, vaadata, miks, äh, miks teie tahate aega veel juurde võita? me, kas me peame laskma jälle Briti konservatiividele lasta mängu juhtida? kas me peame ära ootama toride kongressi, see on täiesti absurdne, täiesti uskumatu asi. me nägime, et äh, Brexiti poolt hääletas äh, üle viiekümne protsendi brittidest, nii kas me peame nüüd ootama, jah, on selge, et äh, muidugi tahetakse seda äh, hääletust ära kasutada selleks, et meid häirida, aga meie seisame sellele vastu, me oleme koos liberaalide, roheliste, kristlike demokraatidega ja, ja me kõik tahame muuta, parandada Euroopat. ja me tahame seda kohe teha ja me oleme sellega välja ütelnud, mida teha ning me nõuame ka Euroopa Liidu Nõukogult, et nad arvestaksid meie soovidega, aga me vaatame ka tulevikku. ja keskpikas ja pikas perspektiivis me ka peame silmas kodanikele avatud liitu ja konventsiooni. meil on vaja poliitilist tugevamat integratsiooni, mis Äh, võimaldaks meil ka nimetada Euroopa finantsministri ametisse. meil on vaja ühtset julgeoleku kaitsepoliitikat, et me suudaksime võidelda terrorismi vastu, meil on vaja Euroopa FBI-d, meil on vaja ühtset rändepoliitikat. me oleme neis küsimustes selged, me tahame need asjad võimalikult kiiresti ära teha, aga ka keskpikas perspektiivis sellega tegeleda. aga selleks peame me üle saama oma erimeelsustest, mis on ka olemas, kuid praegu, praegu me peame näitama üles ühtset meelt selleks, et Euroopa päästa, see on meie seisukoht ja sellega me edasi läheme. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Veeber Rahvapartei nimel, austatud härra president, kallid kolleegid tänane arutelu oli minu meelest väga hea debatt Euroopa Parlamendis, sest et kaks asja tuli selgelt välja. kõigepealt äh, tuli välja see, millised äh, probleemid on nüüd meie ees, äh, härra Farage'i sõnade üle ei ole mõtet üldse siin rääkida, sest kahe nädala pärast ei ole ju selge, kas see, mis ta täna siin räägib, üldse oli tõsi või ei. ja Le Pen on veel kõige parem näide sellest ühest poolest. Le Pen tõi välja selle, et tal ei ole tegelikult mitte mingisugust vastust äh, sellele Suurbritannias tekkinud segadusele äh, ja Äh, ma arvan, et prantslased saavad küll aru, et Suurbritannia probleemid on täna tõsisemad kui prantslaste või eurooplaste omad. aga see oli üks osa sellest arutelust. olulisem osa tänasest debatist minu meelest oli see, et Euroopa Parlament näitas täna selgelt, et me hoiame oma ideedest kinni, me tahame oma idee viia tulevikku, me toetame jätkuvalt Euroopa projekti ja me palume et äh, ülemkogu täna pärastlõunal ja homme hommikul äh, ei hakkaks kemplema omavahel, nii nagu viimastel aastatel, vaid saadaksid selge sõnumi, et nad usuvad kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa tulevikku ja et nad ehitavad seda tulevikku edasi. aitäh! suur tänu, sellega on see arutelu lõppenud.